lähen üle inglise keelele. esimene hääletus on härra Gualtieri raport statistilise teabe kogunemine Euroopa Keskpanga poolt. tegemist on ühe hääletusega, nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud ja see on vastu võetud. teine tänane hääletus äh, on äh, Kay Swinburne'i raport, proua Swinburne'i raport äh, Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone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 elektrooniliselt. hääletus on avatud. Of... muudatusettepanek üks, teine osa, hääletus on avatud. hääletus on suletud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletud, väga selgelt vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud seda tahaksin kontrollida. seega elektrooniline hääletus on avatud, muudatusettepanek seitse. hääletus on suletud. vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, poolt. vastu. erapooletud seda peab ka kontrollima. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud samuti. nüüd äh, komisjoni ettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. ja nüüd seadusandliku resolutsiooni hääletus, mis on nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd jätkame kolmanda punktiga päevakorras. see on ÜRO kliimamuutuste konverents kaks tuhat neliteist COP kakskümmend Peruus Liimas. lõige neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud seda pean kontrollima. elektrooniline hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige neliteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, seda pean kontrollima. elektrooniline hääletus on avatud, lõige neliteist, esimene osa. hääletus on suletud. ka see on vastu võetud. teine osa, poolt vastu, erapooletud. seda sooviksin samuti kontrollida. jällegi elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud samuti. jätkame lõikega kuusteist, muudatusettepanek üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. lõige kuusteist, kui tagasi lükatud, siis peame hääletama esialgset teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud vast-, vastu võetud. lõige kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, muudatusettepanek kaks, poolt vastu erapooletud, vastu, ta, see on tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige kolmkümmend viis kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, ka see on vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, ka see on tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kuus, muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu erapooletud. seda sooviksin kontrollida. elektrooniline hääletus on avatud. ise otsustage, kas te olete poolt või vastu. hääletus on suletud. vastu võetud, selgelt. ülejäänud osa ja originaaltekst langeb ära nüüd lõige kolmkümmend üheksa, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siiski tagasi lükatud, seda tahtsingi öelda, tegin vea, see on tagasi, see on tagasi lükatud. lõige nelikümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, ka see on vastu võetud. lõige nelikümmend kolm, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, selgelt tagasi lükatud. lõige viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige viiskümmend viis, muudatusettepanek kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, selgelt tagasi lükatud. lõige viiskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, ka see on vastu võetud. lõige viiskümmend seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, ka see on vastu võetud. pärast lõiget kuuskümmend, äh, muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletud, ka see on tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud. ka see on tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. see tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on avatud hääletus on suletud. selgelt vastu võetud. palun tõstke käsi paremini. sellest on kasu, kui te kõik selgelt kätt tõstate. Äh, põhjendus punkt üks, kes on poolt? I, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud põhjenduspunkt X poolt, vastu, erapooletud, seda peab kontrollima. elektrooniline hääletus on avatud. elektrooniline hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suur aitäh! nüüd oleme jõudnud hääletuste selgituste juurde ja palun, et need kolleegid, kes ei soovi oma hääletusi selgitusi, selgitada, lahkuksid, et tähelepanu võiks olla nende peal, kes sõna võtta soovivad.